Dear colleagues, chers collègues, take a seat, take your seat, please. kallid kolleegid, palun võtke istet. Yeah. We begin the meeting. alustame koosolekuga. First kõigepealt, äh, kas äh, kõik on päevakorraga nõus, kas on vastuväiteid päevakorrale? ei ole, siis on päevakord heaks kiidetud. kallid kolleegid, Euroopa Parlamendi ja e, Euroopa Investeerimispanga vaheline kokkulepe äh, ja EFSI-alane info, teabevahetus, see, see kiideti heaks meie esimeste konverentsile, selle kirjutavad alla meie president ning investeerimispanga president ning saadetakse seejärel siis ka meie liikmetele laiali. kallid kolleegid, nüüd on meil suur au siin tervitada meie seas Euroopa Komisjoni asepresidenti Kataineni tervitan teda meie kõigi nimel ning annan talle kohe sõna. tuletan teile kohe meelde, et meie kaks kaasraportööri on otsustanud ajakavaga ka kiiremini ühele poole saada EFSI versioon kahe osas, see on meie selge poliitiline prioriteet selge poliitiline prioriteet kõikidele institutsioonidele ning meie eesmärgiks on selle teemaga jõuda ühele poole Malta eesistumise lõpuks annan nüüd sõna komisjoni asepresidendile Kadainenile, kes teeb umbes kümneminutilise sissejuhatava sõnavõtu, seejärel saab sõna raportöör, äh, mõlemad raportöörid, mõlemad viieks minutiks ning seejärel saavad sõna variraportöörid, kes saavad kõik sõna kaheks minutiks. ja siis kordamööda meie majanduskomisjoni ning eelarvekomisjoni variraportöörid ja nende sõnadega annangi sõna asepresident Jürgi Kadanenile. palun. suur tänu, lugupeetud äh, esimees, austatud äh, liikmed, kallid sõbrad. suur tänu selle võimaluse eest täna teile sellest teemast rääkida. mul oli plaanis rääkida natukene meie olemasolevast äh, EFSist ning siis Euroopa strateegiliste investeeringute fondi laiendamiseks ning äh, siis tõstatan esile, tõstan esile mõningaid elemente, mis on äh, nii teie kui äh, ka meie kõigi jaoks väga olulised. mis on kõige suurem praeguse investeerimisfondi väljakutse? kõige suuremaks väljakutseks on ka täna teadlikkuse puudumine. kaheksakümmend viis kuni üheksakümmend protsenti nendest, kes peaksid teadma, mida EFSI tähendab, tegelikult seda ei tee. nii et selle teema kallal tuleb ühiselt vaeva näha olen osalenud üritustel, kuulnud kuulajana, osalejana äh, kohalikul tasandil, piirkondades, Euroopa Parlamendi liikmete korraldatud üritustel. ja, ja seal on olnud teemaks EFSI. Need on suureks eeskujuks teistele. kutsun äh, teid kõiki üles korraldama üritusi koos meie komisjoni töötajatega, aga ka Euroopa Investeerimispangaga ning äh, kutsun teid üles teie pealinnades ning äh, piirkondades EFSit tutvustama. me peame kohtuma ettevõtjatega, pankadega, kohalike ametivõimudega, selgitama neile, mida see EFSi tähendab. me peame tooma neile head, häid näiteid selle kohta, mida EFSi on juba saavutanud ning kuidas teised piirkonnad, teised kohalikud ametivõimud, teised ettevõtted on teinud äh, EFSi vahenditega see on meie kõige suurem väljakutse, muidu võib öelda, et EFSil läheb suurepäraselt. viimased arvud. meil on sada üheksakümmend seitse infrastruktuuriprojekti, mis on saanud EFSist rahastamisvahendeid. Need taristuprojektid on saanud rahastust üle kahekümne nelja miljardi euro. niisiis kakskümmend neli miljardit EFSI vahenditest on läinud saja üheksakümne seitsmele taristu ning innovatsiooniprojektile. lisaks sellele on Euroopa Investeerimisfond kiitnud heaks kakssada kuuskümmend neli väiksemate ning suuruse, keskmise suurusega äh, ettevõtja rahastamise kokkulepet äh, kohalike pankade kaudu äh, või muude rahastamisasutuste kaudu ning kogu ulatuses kaheksa miljardit eurot. selle tulemusena umbes nelisada tuhat Euroopa VKE-d saavad rahastamisvahendeid, nelisada tuhat. see arv on suur, nii et VKE-de vallas läheb EFSil väga hästi julgustandav on ka see, et meil on juba kakskümmend üks investeerimisplatvormi, taristud, innovatsiooniprojektid, VKE-de projektid ja need äh, investeeringute platvormid tähendavad tavaliselt äh, avaliku ja erasektori ühisinvesteerimisplatvorme, kuhu koondatakse väga palju äh, väikesemahulisi investeeringuid. ja sellisel moel on võimalik ka väiksemaid taristu ning uuendusprojekte rahastada EFSI kaudu aga loomulikult eh, teadlikkust tuleb tõsta ning liikmesriik, eh, piirkondi, kohalikke ametivõime, erasektorit eh, tuleb aidata veel ning kutsuda neid üles platvorme looma, sellepärast et platvormide kaudu saab väga tõhusalt väiksematele projektidele vahendeid suunata. meil on ka näited selliste projektide kohta, kus rahastamisvahendid ei ole tulnud mitte ainult EFSI vahenditest, vaid ka teistest Euroopa Liidu rahastamise allikatest, nagu näiteks tõukefondid, Horisont, rahastamisvahendid ning Euroopa ühendamise rahastu. see on selle aasta meie üks prioriteete, Corina Kretsu ja mina soovime aidata piirkondlikke ning kohalikke ametivõime, aidata neid kasutada EFSit koos teiste rahastamisvahenditega, sellisel moel on võimalik rohkem saavutada ka struktuurifondide vahenditega. mis puudutab geograafilist jaotust, siis ähm, ka selles vallas läheb EFSil üsna hästi kui me vaatame, millistest, millistest riikidest on kõige rohkem EFSI äh, vahendeid kasutatud, siis äh, Eesti esiteks Bulgaaria, teisel kohal äh, Hispaania, Leedu ja Portugal on need viis riiki, kus on kasutatud EFSI vahendeid kõige rohkem. Kreeka on kuuendal kohal. nii et kui me vaatame ja samas, kui me vaatame, mis on EFSI mõju SKP-le, siis näeme, millised on EFSi tõelised tulemused. paljud inimesed on tuttavad ainult äh, selle statistika, kui paljud projektid on riigiti saanud EFSi rahastamistoetust. see muidugi räägib nii ka, ka nii mõndagi, aga ei räägi samas meile sellest, kui palju on EFSi mõjutanud meie SKP-d ja kui me tahame tegelikku mõju hinnata, siis me peame just vaatama EFSI mõju kas töökohtade loomisele või SKP-le. ja selles vallas äh, läheb EFSil üsna hästi, äh, vahendeid suunatakse sinna, kus vajadused on kõige suuremad. aga endiselt äh, on puudu geograafilisest tasakaalust, ikka on veel riike, kes ei ole EFSit kasutanud erinevatel põhjustel, hoolimata sellest, et selliseid rahastamisvahendeid tegelikult oleks vaja. ma ei hakka siin kellegi peale näpuga näitama, aga kui me võrdleme näiteks kahte naaberriiki, Bulgaariat ja Rumeeniat. Bulgaaria, nagu ma ütlesin, on EFSi vahendite kasutamises teisel kohal, kui me vaatame, kuidas EFSi on mõjutanud SKP-d ning Rumeenia on jällegi tagantpoolt teisel kohal. EFSit on kasutatud väga vähe. ja miks, võime küsida. üks põhjuseid on see, et Bulgaarias on pangad EFSit väga aktiivselt kasutanud. juba on äh, kolm-neli kokkulepet Bulgaaria pankade ning Euroopa Investeerimisfondi vahel Äh, kust toetatakse väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid ja mida EFSI on toetanud, äh, samuti ka taristuprojektide puhul on EFSI-t kasutatud. viimati, kui ma käisin Rumeenias, äh, siis rääkisin nelja Rumeenia suurima panga tegevjuhtidega ning küsisin, miks te ei kasuta EFSI vahendeid VKE-de toetamiseks. Nad ütlesid mulle lihtsalt, et Bulgaarias ei VKE-del ei ole rahastamisvahendite järele nõudlust ma küll ütlesin, et ma kahtlen sellises avalduses, aga teie olete kohalike oludega ilmselt paremini tuttavad kui mina. aga ma pean ütlema, et kui see nii on, siis on see üsnagi huvitav asjaolu, sellepärast et praktiliselt igal pool mujal vajavad VKE-d ja VKV-de rahastamine suuremat toetust. aga see on üks põhjendusi, Rumeenias pangad ei ole EFSit kasutanud lihtsalt teine põhjus, miks nendes riikides EFSit on vähem kasutatud, on see, et kui EFSiga pihta hakati omal ajal, siis äh, endine Rumeenia valitsus äh, ei saanud äh, oma eelkäijatel, eelkäijatelt üle projektimeeskonda, projekti ja, ja seetõttu ei olnud äh, see struktuur veel paigas ning äh, EFSit ei saanud nii hästi kasutada taristuprojektideks. aga tulevikku see ju ei puuduta. me tahaksime, et liikmesriigid saaksid kasutada neid vahendeid iseäranis äh, üleminekuriikides tahaksime me, et saaks kasutada ära erinevaid fonde, EFSit, ESIFSit, tõhusalt ja me peame kandma hoolt selle eest, et EFSI jõuab ka nendesse piirkondadesse, kus finantsturg ei ole veel nii arenenud. paari sõnaga ka EFSI kaks punkt null tulevikust. Te olete menetlusega kursis ja me ei hakka üksikasjalikumalt sellest rääkima. me tahaksime suurendada selle mahtu ja pikendada EFSit. ja üks asjaolu, mis on oluline, on see, et täiendatavus, täienduvus kasvab. see täiendavus on juba praegusel hetkel päris äh, hea, aga seda tuleb veelgi parandada, sellist äh, lisandväärtuse toomist, täiendavust saab suurendada läbipaistvuse suurendamise kaudu, otsustusprotsessi läbipaistvuse suurendamise kaudu näiteks on üks võimalusi aga ähm, minu poolt praegu kõik. Äh, te hiljem annate mulle märku sellest, kuhu te tahate, millest te tahate rääkida. suur tänu, äh, komisjoni asepresident, selle sissejuhatava sõnavõtu eest, mis oli optimistlik, aga võimaldab meil ka siis äh, tuua esile mõningaid EFSi puudujääke, mida võiks parandada. ja nüüd annan sõna meie kahele raportöörile härra Fernandesele ja härra Pullmanile, mõlemad saavad sõna viieks minutiks, eks eh, ise valige, kes soovib esimesena alustada. paistab, et härra Fernandes, palun, Jose Manuel Fernandes. Um suur tänu. mul on eh, suur rõõm näha teid eh, siin meie seas täna. Mm, tere tulemast asepresidendile tere tulemast teile siia meie sekka. EFSI töötab, töötab hästi, aga EFSI võiks töötada veelgi paremini. oleme arutanud neid teemasid ja ma loodan, et need, kõik need ettepanekud, mis tulevad arutelude põhjal Euroopa Parlamendist, neid võetakse arvesse. mitmeaastane finantsraamistik lõpeb aastal kaks tuhat kakskümmend meil on need miljardid ette nähtud ja me peame hea seisma ka selle eest, et äh, rahade kasutamine oleks geograafiliselt tasakaalus, oleks tagatud täiendavus ja kaasavus. täiendavus loomulikult on oluline põhimõte, aga tuleb arves, arvesse võtta ka erinevate geograafiliste kohtade eripärasid, erinevaid projekte, erinevaid projektisummasid, kui räägitakse viieteist miljonilisest projektist summit Berliinis, siis sellel on teistsugune mõju kui viieteistkümnel miljonil näiteks Lissabonis. viiekümnel miljonil eurol võib olla hoopis erinev mõju ka erinevates Lissaboni osades, vaesetes osades ja rikastes osades, see mõjutab majanduskasvu, tööhõivet, see mõjutab riigi olukorda, see mõjutab piirkonna olukorda, ka nii-öelda rikkamates riikides on vaesemaid piirkondi ja sellega tuleb arvestada. on erinevused liikmesriigiti, on erinevused piirkonniti ja seda tuleb arvestada ja seda mõju tuleb arvesse võtta. ja kui luuakse platvorme, ja kui püütakse suurendada nõudlust ja projektide kvaliteeti, siis tuleb hea seista selle eest, et ükski piirkond ei jääks välja, ükski piirkond ei jääks maha, vaid et loodaks rohkem platvorme, seismaks hea selle eest, et meil ei ole mitte ainult selliseid platvorme, mis toetavad konkreetseid projekte, aga laiemalt tuleb vaadata äh, energialiidu põhimõtete peale, selle peale, kuidas ühendada erinevaid riike ja platvormi võib kasutada ka selleks, et pakkuda ekspertteadmisi, nõuandeid, me peame hea seisma selle eest, et et need ametkonnad, kes asjaga tegelevad, oskaksid ka proaktiivselt tegutseda, et luua sünergiaid riiklikul tasandil, kohalikul tasandil, et äh, ametnikud oskaksid seda arvestada ja me peame hea seisma ka selle eest, et pangad, tugipangad ja rahastamisasutused mängiksid omalt poolt aktiivset rolli, aga tuleb tagada parem geograafiline kaetus, hõlmatus väiksemate projektidega ja tuleb hea seista selle eest, et investeerimisplatvormid peaksid eeskirjadest kinni ja vastaksid nõuetele. ja mul on ka mõningad märkused väiksemate projektide kohta. mõnikord on ähm, erinevate väikeste osade summa suurem, kui nad üksinda oleksid olnud. ja see on ka EFSI põhimõte. kui vaadata VKE-d seda akent, siis me näeme, et et äh, siin on võimalusi palju rohkem ära kasutatud ja väga paljud väiksemad projektid ei saa rahastust investeeringute akna kaudu, vaid nad suunatakse tagasi VKE-de rahastamisvõimaluse juurde. ja me näeme, et riikide pangad ja kommertspangad on valmis osalema nendes projektides väga oluline on see, et meil oleks tagatud läbipaistvus, igasugused otsused, mis on seotud investeeringutega, peavad olema põhjendatud, see on ilmselge, see on selline lähenemisviis, mis tugineb kainele mõistusele ja koos ähm, Uuda Pulmaniga, kellega me oleme koos kaasraportöörid, ähm, me saame aru, et investeeringutel on suur potentsiaal nendega on võimalik kiirendada eh, projektide ellukutsumist eh, erinevates piirkondades ja erinevates valdkondades. Eh, jah, ja nüüd saab sõna ähm, majanduskomisjoni raportöör kolleeg Uudo Pulman. Uudo, palun. suur tänu, härra eesistuja. ma viitaksin sellele, et mõlemad äh, kaasraportöörid, minu sõber äh, Jose Manuel Fernandez ja mina äh, toetasime seda raportit, kaitsesime seda kolleegide ees, nagu ka hindamisraporti puhul, mida me siis järgmisel esmaspäeval, esmaspäeval tutvustame majanduskomisjoni kolleegidele koos kõigi raportööride ja variraportööridega, siis saame seda põhjalikult arutada. aga tahaksin tänada asepresident Kadanini selle eest, et olete siia tulnud, et selle teemaga tegeleda. ning tahaksin nüüd öelda järgmist. ma arvan ja me nägime seda juba EFSi esimese versiooni puhul, et ei ole mitte ühtegi paika Euroopas, kus seda investeerimisplaani järgitakse nii suure innuga nagu Euroopa Parlamendis. komisjonis läks teil üle kuue kuu aega, et koos, koos investeerimispangaga EFSI plaan välja töötada, siis meie suutsime luua kiirelt need alused, et kiirelt äh, see ka seaduseks saaks. parlamendis äh, siis äh, leidis õigusloomne ettepanek kaheksakümneprotsendilise enamuse, häälte enamuse ja see on tõepoolest tähelepanuväärne ma arvan, et me kõik leiame, et on tõesti vaja investeerida me kõik oleme veendunud selle ettevõtmise edus. Teie analüüsid näidavad, et äh, meil on üle kahesaja miljardi suurune investeeringute lünk igal aastal Euroopas erinevates valdkondades, nii et midagi tuleb ette võtta. sellegipoolest tahan öelda järgmist. Euroopa Parlament ei luba seda, et EFSI üks või EFSI kaks äh, kulgevad äh, ebarahuldavalt. sellepärast, et kriitikud jõuavad järeldusele lõppude lõpuks, et meil ei olegi vaja selliseid ambitsioonikaid äh, programme, et on liiga palju äh, bürokraatiat, ei ole piisavalt häid äh, koostöövorme, ei ole piisavat koostööd erinevate partnerite vahel, see ei tohiks saada põhjuseks, miks EFSI läbi kukub. nüüd millest need probleemid tulenevad, seda puudutasime ka oma hindamisraportis, on palju edulugusid, eriti mis puudutab investeeringute kvantiteeti, kuid siin on ka palju küsitavusi. Te juba mainisite täiendavust. me ei tohiks lubada seda, et EFSile heidetakse ette, et osa investeeringute mahust kujunevad lihtsalt sellest, et äh, avaliku või erasektori vahendid tõrjutakse välja valdkonnast. seda väljatõrjumist tuleb uurida ja on oluline, et Euroopa Investeerimispank teeks siin ka äh, tugevat koostööd, mis puudutab äh, erinevaid rahastusvorme. nüüd härra Fernandes juhtis tähelepanu sellele, et väiksed ja keskmise suurusega projektid on väga olulised vähemalt äh, mõnda aega äh, toimus see, et äh, uuriti ainult üle viiekümne miljoni suuruseid projekte EFSI raames ja selle põhjuseks oli see, et lihtsalt ei, see, et Euroopa Keskpank soovis seda kõike ise analüüsida ja ei usaldanud kohalikke piirkondlikke asutusi nii et meie oleme juba ammu soovinud, et see kõik oleks laiapõhjalisem, sest et me soovime, et äh, rahalised vahendid jõuaks ikka piirkondadesse, et need jõuaks just neisse projektidesse, mis, kus nad on kõige palju lubavamad tulevikku vaadates. nüüd äh, nagu härra esimees ütles ja ka minu kaasraportöör ütles, siis ähm, me kavatseme kindlasti kiiresti tegutseda, aga ma viitaksin sellele, et eelmisel korral oli meil üsna raske köie vedu nõukoguga. on oluline, et nõukogu ka kiiresti viiks ennast kurssi kõigi aspektidega ja siis on meil kindlasti võimalik oma seisukohtades ka lähemale jõuda, me jõuame ka loodetavasti Malta eesistumise ajal sellega lõpule kallid kolleegid, annan nüüd sõna valiraportööridele kaheks minutiks. Äh, juba oleme pisut ajakavast maas, nii et kaks minutit paraku. ja ma olen üsna range, nii et vabandan juba ette. kolleeg Otmar Karas, palun. või Haider? ei? teeme siiski nii, Haider no.. Muchas gracias y trataré de ceñirme a los dos minutos. De hecho, los dos... palju tänu, püüan kaheminutilisest kõneajast kinni pidada. kaks raportööri on juba väljendanud paljuski neid äh, kahtlusi ja muresid, mida meie komisjonides on väljendatud, aga kõigepealt ma tahaksin tõstatada äh, teavitamise küsimuse, nii nagu asepresident Kadanen ütles, äh, teabe puudumine on probleemiks. inimesed on küll kuulnud Junckeri kavast, Junckeri plaanist, aga mitte EFSist. ja see näitab, et me peame tõesti jõudma nendeni, kes infot vajavad. ma tean, et komisjon on eh, teinud tööd selleks, et tutvustada projekti mõtet. teiseks, täiendavus, ma ei saa siin üksikasjadesse langeda, aga neid küsimusi on eh, pikalt arutatud. küsimus on eh, läbipaistvuses täiendavust ei tule tihtipeale seetõttu, et me ei tea, mille põhjal projekte hinnatakse, millised on ehm, indikaatorid, näitajad, mille põhjal ehm, EFSI projekte hinnatakse ja ehm, tihtipeale juhtub, et inimesed kardavad või arvavad, et nad niikuinii ei saa toetust. seetõttu läbipaistvusest on puudu ja selle kallal tuleb vaeva näha ja seda ka platvormide raames, et me tõesti toetaksime just väiksemaid projekte, selleks on need platvormid väga vajalikud ja kasulikud. ja siis eelarve see, see kolmekümne viie protsendiline vähendamine, vähem Euroopa reserve, eraldisi. ma olen kindel, et komisjon ei ole üllatunud, kui me ütleme, et te võtate ju raha, mis oli juba eraldatud Euroopa ühendamise rahastusele ja, ja, ja nüüd olete, kasutate seda lihtsalt EFSI raames, aga, aga kahjuks aega on nii vähe, et me ei saa kõiki neid küsimusi arutada siin. Otmar Karas, Otmar. suur tänu ja Otmar Karas, palun. härra komissar. härra volinik, lugupeetud kolleegid arutelu, mida me siiani oleme pidanud EFSi teise versiooni üle. näitab, et meil on vaja rohkem tegutseda. see tuleb ka väga selgelt välja sellest, mida härra asepresident ütles. ma arvan, et on äärmiselt oluline mitte läheneda asjadele nii, et öelda, et mitte miski ei toimi. see ei ole nii, see, mis ei toimi, on koostöö pankade vahel ja äh, valitsustega, kuid äh, on võimalik äh, kindlasti teha parandusi ka täiendavuse vallas äh, Ähm, projektide juhtimise vallas ja kui Euroopa Parlamendi liikmed ei ole teadlikud sellest, milliseid projekte nende riigis EFSist kaasrahastatakse, siis kuidas seda peaks teadma avalikkus? me peame piirkondlike riik- ja riiklike parlamentide ning Euroopa Parlamendi saadikutele andma võimaluse ka avalikkus paremini teavitada EFSI erinevatest aspektidest. teiseks, minu jaoks ei ole EFSI küsimus ähm, seisne küsimus EFSI puhul mitte ainult selles, kas pangad kasutavad seda rahastust, vaid küsimus on ka selles, kas erasektorist tuleb piisavalt projekte ka eraisikutelt, et äh, me jõuaksime rahastuse äh, puhul nii-öelda tšempionide liigasse ja praegu meie probleemiks, et meil ei ole piisavalt äh, osalust ja investeeringuid ka välismaalt. suur tänu, Bernd Kölmen. kaks minutit, palun. aitäh, juhataja suur tänu, härra asepresident, teie märkuste eest, ma minu jaoks olid väga huvipakkuvad need muljetavaldavad arvud, mida nimetasite, mis puudutab taristu äh, to-, produkte äh, kakssada ja meil on nii palju investeerimisnõustamiskeskusi, see kõik on väga muljetavaldav, kuid mulle tundub, et see kõik on tegelikult veidi kõrvaline. me räägime pidevalt sellest, et oluline on see, mida me oma rahaga peale hakkame. Teie ütlete meile, et me oleme edukad, sest me oleme võimelised mitusada miljonit eurot ära kulutama. no vabandan, aga põhimõtteliselt saab sellega igaüks hakkama. selle üle me ei saa uhkust tunda Euroopa Liiduna meil peab olema võimalus öelda, et me oleme saavutanud selle, mis on programmi eesmärk, nimelt täiendavus. kuid seni ei ole ma peaaegu kunagi näinud, et see oleks tõestust leidnud, võib-olla ainult mõnede üksikute tippprojektide puhul. ja samas mitmed eelkõnelejad ka juba ütlesid, et nende hinnangul on EFSI tõeliselt edukas projekt ja samas nad äh, esitasid needsamad küsimused, mis minulgi on tekkinud. ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud äh, oma hinnangutes, me peaksime konkreetsed arvud, konkreetsed andmed ära ootama, enne kui saame öelda, et tegemist on eduka projektiga. minul tekib küsimus, et mis on konkreetsete projektide puhul mm, edukuse näitajaks, kuidas, kuidas saab seda mõõta, milline on lisandväärtus avalikus sektoris, sest et äh, avalikus sektoris on ju selge, et kõik, äh, mis äh, läbi EFSI jookseb, on kas, selleks võetakse kas, kas lisaks laenu või siis korratakse juba olemasolevaid projekte, nii et mina näen siin strateegilisi probleeme ja sooviksin selle kohta rohkem infot, aitäh. aitäh ma peaksin andma nüüd sõna Sander Loonsile, aga ma ei näe teda siin, kas keegi asendab teda? paistab, et ei. siis tore, ALDE fraktsioon ja kolleeg Nils Tolvarts äh, eelarvekomisjonist äh, palub end vabandada, proua Silvi Kulaar äh, võib rääkida ka Tremosa nimel. Silvi, palun, teda siin ei ole, paistab nii, et teie esindate Aldet siin üksik, ainuisikuliselt. suur tänu! annan endast parima. Nilsi nimel siis loen kiiresti ette, Alde toetab EFSi pikendamist ning laiendamist, kuid me ei ole rahul sellega, et üritatakse Euroopa ühendamise rahastut vähendada. nagu mõned eelkõnelejad on juba öelnud, et nad ei ole nõus selle pikendamisega, kui seda rohkem kärbitakse, ka minule meeldiks, kui teadusuuringud jääksid igal juhul alles tahame COP kahekümne äh, ühe ambitsioonikaid eesmärke saavutada, sellele suurem rõhuasetuse panemine on teretulnud, nagu ka VKE-de äh, mõõtme arendamine. tahetakse rõhutada ka põllunduse ning kalanduse mõõdet, äh, mis kuuluvad EFSI valdkonda, selles valdkonnas tahaksime sektorite mitmekesistamist rubriigis üks A, kus me räägime EFSI ra garantii rahastamisest Äh, tahaksime teada, millised arutelud komisjonis selles vallas, vallas olnud ja härra asepresident omalt poolt lisaksin juurde järgmist. meil on vaja kõikehõlmavat lähenemisviisi, EFSI oli hea algatus. EFSI aitas investeeringutele hoo sisse puhuda sellepärast EFSI aga ka loodi, EFSI loodi sellepärast, et ettevõtetel oli raske turult rahastamisvahendeid saada. nii et äh, ma kutsun teid üles töötama rohkem kapitaliturgude liidu kallal, kõikide teiste teemade kallal selles teemas, teemavaldkonnas, pangandusliidu äh, kallal, sellepärast et kõik need valdkonnad on omavahel seotud ja kui meil on mit-, kõikehõlmav lähenemisviis, äh, siis on kergem ka jõuda ühise kokkuleppele ühisele kokkuleppele paketi raames, aga edu teile teie töös, jätkake uh,! Merci uh,, ah, Silvi! aitäh, Silvi! ja nüüd peaksin andma sõna eelarvekomisjoni kolleegile Nerja Tammile, keda ei ole siin, kas keegi soovib äh, teda asendada kuue nimel? palun, kaks minutit Bom, uh, em primeiro lugar, uma, uma, a nossa posição de princípio da GUE relativamente. kõigepealt eh, kuue omab selle kava kohta põhimõttelist seisukohta, me ei leia, et investeerimislüngast ülesaamiseks on see õige vahend, mis te olete valinud, see on selline põhimõtteline küsimus ja ma läheksin isegi kaugemale ja ütleksin, et äh, kui vaadata seda, kuidas raha läheb suurte hargmaisete firmade taskusse selliste kavade kaudu, meil on äh, eelarvepoliitiline leevendamine mm, ja nii edasi, siis äh, on väga raske näha, miks äh, Euroopa Liit ei, ei suuda oma vahendeid ära kasutada ja, ja luua selleks korralikku investeerimiskavat. meile on öeldud, et Portugal on üks suuremaid Junckeri kavast kasusaajaid. nii palju, kui mina tean, siis hetkel Lissaboni kohalik omavalitsus investeerib umbes viissada miljonit eurot oma eelarvest, aga tegelikkuses me räägime viiekümnest miljonist eurost, mis on saadud laenuna, paluti sadat miljonit, sellest keelduti ja nüüd me räägime viiekümnest miljonist eurost ja kõik. võib-olla on mingeid kokkuleppeid, võib-olla mõned pangandusasutused on lubanud VKE-dele raha, aga see on ka kõik, mida koha peal näha on. minge koha peale ja vaadake minu teine küsimus on seotud sellega, kuidas seda fondi rahastatakse. algne mõte oli selles, et tegemist on äh, sellise nii-öelda mm, investeerimiskatusega, mis äh, meelitaks ligi erasektori investeeringuid, et kui luuakse selline nii-öelda katusfond, siis äh, teised ühinevad ja panustavad juurde aga kui palju välisrahastust on tegelikult juurde tulnud, millised teised riigid, millised teised asutused, millised erainvestorid on mm, liitunud? kas ma võin kasutada ära kahte minutit äh, majanduskomisjoni kõne ajast samuti? aitäh. Teie kolleeg Fabio ähm,, äh, mina asendan teda, nii et äh, siis sellisel juhul laske käia. nüüd siis see teine küsimus. kuidas neid investeeringuid tehakse? ja kolmas küsimus on seotud geograafilise hõlmatusega. geograafilise kriteeriumi arvessevõtmisel, kas te olete arvestanud sellega, et et et mõned regioonid on, ei ole üldse saanud investeeringuid ja rahastamist äh, juba aastaid. kuidas nemad peaksid toime tulema? meil peaks olema selline lihtsam lähenemisviis selleks, et, et eraldada raha lihtsalt geograafiliste kriteeriumite alusel. me käime nagu kass ümber palava pudru selleks, et iga hinna eest seda vältida ja sellega me lihtsalt suurendame äh, Ehm, nõrkade piirkondade häda. Junckeri kava ehm, loodi ja nüüd püütakse seda laiendada ja, ja nähti ette ka säte, et, et kava osas toimub ehm, välishindamine ja räägitakse läbipaistvusest, aruandluskohustusest. miks Euroopa Liit ei otsustanud milleski selles äh, mille puhul kõigepealt oleks äh, toimunud välishindamine, enne kui, kui luua seda projekti. miks komisjon otsustas, et sellist sõltumatut analüüsi vaja ei olnud? kallid kolleegid, annan nüüd juhtimise üle. Äh, nelikümmend viis minutit on juba möödunud ning nüüd annan äh, sõna majanduskomisjoni kolleegile suur tänu ja nüüd saab sõna roheliste nimel proua Sole Hellasele. aitäh, juhataja, austatud asepresident. meie leiame, et EFSI on üldiselt hea projekt, aga loomulikult on ka siin veel väga palju sellist, mida annaks paremaks lihvida kõigele vaatamata me leiame, et EFSi mõjuhinnangu tegemiseks on natukene liiga eh, varajane aeg, kuna EFSit ei ole veel nii palju kasutatud, et oleks võimalik analüüsida nii selle kvalitatiivset kui kvantitatiivset poolt. teiseks me leiame, et juurde on vaja rohkem selgust ja läbipaistvust, eriti nende kriteeriumite osas, mille alusel projektid välja valitakse, peetakse abikõlblikuks ja EFSi juhtorganid peaksid rohkem pingutama selleks, et Äh, läbipaistvust juurde tekitada, millest praegu on vajaka, ja eriti selles osas, mis puudutab projektide täiendavust ja, ja panuse andmist tööhõivele ja majanduskasvule. tahaksin teile meelde tuletada, et mis puudutab täiendavust, siis investeeringud peavad alati olema kooskõlas Euroopa majanduse strateegiliste vajadustega, üheks vajaduseks on näiteks võitlus kliimamuutuste vastu. aga igal juhul EFSI tuleb teha kergemini ligipääsetavaks VKE-de jaoks, kuna VKE-d, nagu kõik teavad, on Euroopa majanduse alustalaks. nii et see ähm, lävend tuleks allapoole tuua, see kakskümmend viis miljonit, ja peaks olema lihtsam luua investeerimisplatvorme, selles osas kutsume üles komisjoni laiendama investeerimisplatvormi lähenemisviisi, näiteks mm, arendada seda välja ka teiste projektide jaoks, selliste jaoks, mis on seotud ringmajanduse paketiga. aitäh ja nüüd eh, Egoni Roheliste nimel saab sõna härra Egor. suur tänu, vabandan, et jäin hiljaks, pidin samal ajal olema ka ENVI komisjonis, nii et käin siin edasi-tagasi aga selleks, et äh, kolleegi sõnavõtule omalt poolt midagi juurde lisada, tahaksin öelda, et äh, tundub, et äh, siin kõik räägivad sellest, et EFSI on suurepärane, natuke on vaja siit-sealt seda sättida ja võib edasi liikuda, aga me teame, et Kontrollikoda oli palju kriitilisem, põhimõtteliselt öeldi, et ei ole mingit põhjust EFSI-t pikendada sest ähm, see, kuidas ähm, EFSI on senini toiminud, ei õigusta pikendamist ja seda sõnumit tuleb võtta tõsiselt. ja me peame võtma aega seismaks hea selle eest, et need parandused, ähm, mis me ette näeme, oleks tõesti sellised, mis õigustavad EFSI pikendamist, sest me oleme ju äh, nõus sellega, et investeerimisprojekti on vaja, aga me teeme seda Euroopa Liidu maksumaksja rahaga ja seetõttu tuleb teha seda korralikult ja seista hea selle eest, et et täiendavus tõesti annab midagi täiendavalt juurde. senini ei ole andnud. nii et see peaks olema täiesti kooskõlas meie strateegiliste eesmärkidega see peaks olema täiendavuse tähendus. me peame hea seisma ka selle eest, et rahastatakse selliseid projekte, mida ilma EFSI abita ei oleks ellu kutsutud, mida ei oleks võimalik teha. Euroopa Investeerimispank senini ikkagi jätkab vana viisi edasi. ja see on midagi sellist, mille osas me leiame, et meil on vaja Euroopa Investeerimispanka, kes ei käituks nii, nagu ta vanasti alati on käitunud. tegemist on ikkagi avaliku rahaga. ja mõnikord vaadates komisjoni tegevust, kui mõelda kas või kliimateemade peale ja kui ma loen need projektid, millel on sellised komponent, mis annavad oma panuse kliima äh, tegevuse läbiviimiseks, siis see on liiga avatud. me soovime projekte, mis on konkreetselt sihtotstarbeliselt suunatud kliimamuutuste jaoks. nii et äh, siin ma pean muidugi ilmselt lõpetama. aga mina igal juhul ootan EFSi parandamist ja hea seismist selle eest, et tõesti oleks tegemist täiendavusega, mitte nii nagu äh, senini on asi toimunud. ja mina ei tahtnud sulle ka päris vabu käsi anda, aga nüüd Marko Valli, FTTD. Allora, innanzitutto uh... suur tänu, kõigepealt eh, üks põhimõtteline avaldus. kui me tahame poliitiliselt Euroopas investeeringuid eh, innustada, siis tuleb nõudlust stimuleerida sellised programmid nagu Junckeri plaan, EFSI, ei äh, saa pakkuda sellist sisendit, mida meie majandus vajab. meil on vaja avalikku stimuleerimist äh, ja mitte väikeseid tagatisi äh, ning sellega kaasa tulevat võimalikku võimendusefekti ma suhtun suhteliselt skeptiliselt nendesse andmetesse, mida meile näidatakse, need on üles paisutatud, iseäranis, mis puudutab seda kvantitatiivset lõdvendamist euroalal, samuti nafta hind on siiani olnud üsna madal, seegi mõjutab neid arve ning ma olen veendunud, et see kasv, mis on tekitatud, ei jää pikaajaliseks Euroopa Euroopa Liidu ning euroala vanad probleemid kerkivad jälle esile, olen täiesti veendunud selles, ning ka EFSiga on seotud need probleemid. kui me nõudlust ei stimuleeri, siis on väga raske jätkata. see täiendavuse teema, millest siin on palju räägitud. tahaksin äh, teada, et kuidas on võimalik, et kui me vaatame komisjoni äh, Äh, kodulehekülgedelt erinevate projektide kohta infot, siis need sisaldavad väga erinevat infot ja korralikku mõjuhinnangut ei saa me kuskilt lugeda. sellest on puudu. me tahame teada, miks äh, äh, komisjon investeerib kuskile naftaplatvormi kiirteesse või nafta rafineerimistehasesse meil oleks vaja korralikku mõjuhinnangut ja kui puudub selline sõltumatu mõjuhinnang ja antakse lihtsalt suvalist infot komisjoni kaudu, siis lihtsalt inimesed ei usu seda infot. mulle meeldiks suurem läbipaistvus selles valdkonnas. tahaksin, et komisjon paari sõnaga räägiks ka sellest, miks mitte lisada sõltumatu info projektide kohta. ENF eelarvekomisjoni liige Margo Taani. suur tänu teen lühidalt. sellepärast, et komisjoni ettepaneku kohta polegi mul suurt öelda. ma loen seda põhjendust siin ja ma ei mõista seda rohelist, kolleeg mainis siin just kontrollikoja raportit ja kui me vaatame siin neid pabereid, siis selgub, et tegelikult ei ole mitte mingisugust kindlust selles, et FC üks üldse oma eesmärke saavutas neid eesmärke, mille parlament paberile pani. poolteist aastat on äh, möödunud ja projektide mõju ei ole hinnatud, see on erakordne. see ei ole ju, tegemist, tegemist on ka erakordsete projektidega, mitte tavaliste projektidega. miks siis nüüd komisjon järsku ülepeakaela teeb ettepaneku äh, sedasama ettepanekut uuesti läbi suruda uutes rõivastes, uues kuues, mingit läbipaistvust siin ei ole ja korralikke hindamisandmeid samuti mitte. Need andmed, mida teie olete kasutanud hindamise jaoks, on ebaselged, üheksakümnel protsendil juhtudest lihtsalt ei ole võimalik äh, tegelikult kindlaks määrata, kust tuleb see täiendavuse vallas saadav kasu Äh, ja see peaks olema üks möödapääsmatuid eeltingimusi projektide kinnitamisele. ei ole mingisugust korralikku hinnangut selle kohta, kuidas need projektid on mõjutanud meie majanduselu, äh, kas äh, liikmesriikides või piirkondades, kus neid projekte läbi viiakse. puudub ka info kordaja mõju kohta. kontrollikoda ütleb seda üsna selgelt. komisjon hindas et kordaja äh, äh, peaks olema üle saja seitsmekümne miljardi euro, aga kontrollikoja andmetel ei ole seda sugugi mitte kindlasti saavutatud. tõenäoliselt tuleks neid äh, esitatud arve vaadata väikeste reservatsioonidega. ma ei tea, võib-olla siin, kui me räägime Kreekast või lähtudes varasematest äh, väärprognoosidest on võimalik seda küll teha, kuid äh, pilt on ebaselge ning meil on vaja rohkem aega selleks, et hinnata, mida EFSI kaudu on saavutatud. selleks tuleb aega eraldada, et me saaksime tagada seda, et EFSI pikendamine ei ole lihtsalt propagandaüritus Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Komisjoni poolt, kellel hakkab nii-öelda laskemoon otsa saama. loomulikult mulle meeldiks, et EFSI oleks tulemuslik, aga mida kauem komisjon samadel rööbastel äh, jätkab, seda rohkem propagandaürituse mulje sellest jääb. Te saite kogemata rohkem aega, palju rohkem aega, kui äh, me, kui teil oli ette nähtud, nii et äh, meil on ka EFSI hindamiseks tõenäoliselt rohkem aega. nüüd on meil aeg aga vaba mikrofoni vooruks, neli liiget on avaldanud oma sõnasoovi ja EKA on Rahvapartei proua Maletitš. suur tänu, tere tulemast, härra asepresident Katainen mina leian, et väga oluline on EFSI-ga töötamist jätkata, sellepärast et tegemist pole mitte ainult fondiga, mitte ainult rahastamisvahendiga, vaid EFSI-ga on seotud ka kõik teised meie töösambad, head tavad. nii et me peaksime ühtse turu reformide vallas äh, tööd jätkama, peaksime looma soodsa ärikeskkonna ja oluline on ka see nii-öelda projekti öö, äh, projektiregister äh, ja selle positiivne mõju äh, SKP-le ning ähm, töökohtade loomisele. Te mainisite siin Rumeeniat äh, ja te ütlesite, et Rumeenias ei ole projektiregistrit ning mis oleks hästi, hästi ette valmistatud ning see on olnud puudujäägiks Rumeenias. ma arvan, et me peaksime aitama neid riike, kes ei osale EFSis väga hästi veel praegusel hetkel ning võib-olla kui me räägime läbipaistvusest, siis äh, läbipaistvus peaks kehtima ka liikmesriikide vaheliste heade tavade vahetamise kohta. selliselgi moel saame aidata neid liikmesriike, kes ei ole siiani piisavalt EFSis osalenud. ja siis veel küsimus, äh, mis puudutab äh, ühendamist, äh, ma, me kõik räägime sellest äh, blending ust, äh, aga praktikas ei ole see sugugi lihtne, sellepärast et erinevate fondide puhul on on erinevad eeskirjad, Horisont kaks tuhat kakskümmend, EFSI, struktuurifondid ja nii edasi ja nii edasi ja iseäranis, kui me räägime riigiabi puudutavatest äh, tingimustest ning eeskirjadest. suur tänu! kallid kolleegid, teil on vaba mikrofoni voorus sõna ainult üheks minutiks, nii et püüdke siis palun lühidalt teha, hoolimata sellest, et sõnasoovijaid ei olnud eriti palju. ja Rahvapartei fraktsioon eelarvekomisjonist, härra Marin Esko, palun. suur tänu lugupeetud asepresident, suur tänu teile selle eh, sissejuhatava ettekande ning Rumeenia näite toomise eest. meil on äh, tõesti ainult üks äh, projekt äh, läinud läbi ja siis töös meil on veel seitse, mis on kas vastu võetud või, või on juba vastuvõtmisel. aga miks pole pangad osalevad? sellepärast, et Rumeenia pangad, mis tulevad Itaaliast, Saksamaalt, Prantsusmaalt ja nii edasi ning äh, ajavad oma äri äh, Rumeenias, tegelevad EFSiga küll äh, oma koduriikides, aga mitte Rumeenias. miks siis ei ole sellist tegevust Rumeenias, miks ei ole investeerimisnõustamist Rumeenias, see on küsimus, millele tuleks vastust leida. ja läbipaistvus samuti täiendavuse tingimuse teadlikkuse tõstmine ning VKE-d. me, ma arvan, et kui me räägime üldiselt VKE-dest, siis me peaksime vaatama, kui palju vahenditest jõudis otse öö, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, sihtgrupile, see on ka väga oluline küsimus, millele tuleb vastus leida. ja EFSi kodulehekülje võiks ka rumeenia keelde tõlkida, võib-olla sellestki oleks abi, meil praegu tõlget ei ole eelmisel reedel või tuli Rumeenias piirkondlikul tasandil kokku umbes sada inimest, kus rääkisime EPS-ist, täpselt nii tulekski tegutseda. Äh, ja proua Holmeier, meie Econi komisjon, palun. härra asepresident, kõigepealt suur tänu teie selgitustest. mind huvitaks see, et et äh, Euroopa Komisjon kaldub üha rohkem selle poole, et äh, antakse üha rohkem laene ja vähem toetusi. ma olen nõus sellise lähenemisega, kui küsimus on äh, turu äh, lähedastes teemades, aga kui me räägime Horisont kaks tuhat kahekümnest ja äh, Euroopa teadusuuringutest, siis ma leian, et see ei ole õige lähenemine. mul on väga palju kontakte ülikoolide teadusasutustega ja nemad on öelnud, et praegusel ajajärgul, kus kus ei jagata enam peaaegu mingeid toetusi, võivad teatud alusuuringud äh, täiesti kaduda ja sellepärast äh, olekski mul palve, et just alusuuringute vallas rohkem äh, pakkuda toetusi ja laenusid kasutada just äriettevõtete puhul eelkõige. suur tänu, et nii hästi ma aega ka kasutasite ja nüüd äh, härra Fosuliga, palun, majanduskomisjonist. Thank you so much uh.... suur tänu. härra asepresident äh, Kadanen, äh, teie sõnavõtt ja see, mis ütlesite Rumeenia kohta, pani mind ka sõna võtma, tegelikult on enamikus riikidest äh, saavutatud äh, väga häid tulemusi just VKE-de vallas. ma olen ka Rumeenias selle teemaga tegelenud äh, ja on sadu tuhandeid väikeettevõtteid, kes otsivad rahastust, laenusid või tagatisi. Äh, nad pöörduvad pankade poole ja pangad ütlevad neile, et nad ei tunne seda programmi, see on väga suur probleem. mainisite neid suuri pankasid kes väidavad, et äh, VKE-d ei ole huvitatud. see ei vasta tõele. Rumeenias on, Rumeenia on oma põllumajanduse potentsiaalilt äh, teisel kohal Euroopa Liidus, meil on miljoneid hektareid põllumajanduslikku maad ja sellegipoolest me impordime seitsekümmend protsenti oma põllumajandustoodangust just sellepärast, et meil on liiga vähe väikese keskmise suurusega ettevõtteid, kes tegutseks põllumajanduse vallas ja ka teistes valdkondades. midagi tuleb selles osas ette võtta, sest et daamid ja härrad, minu riigis on tekkinud väga suur hirm ja ma märk-, ma olen märganud, et ka teistes Ida-Euroopa riikides on see toimumas, et pärast kõiki neid, neid äh, avaldusi, äh, neid lubadusi, et äh, me langeme sellisesse halli alasse ebakindluse ja hirmu õhkkonda meie riikides, me peame seda vältima, sest vastasel juhul tekib taas suur lõhe Ida- ja Lääne-Euroopa vahel. palun vältigem seda. aitäh, aitäh, palun pidage ajapiirangust kinni. järgmiseks ma näen, et proua Peres, palun üks minut, sotsiaaldemokraadid, äh, majanduskomisjoni koordinaator suur tänu, härra äh, asepresident, mul on üks küsimus, mis, mida on siin juba tegelikult, millest on siin juba räägitud, äh, EFSI makromajanduslik mõju sel hetkel, kui hinnati EFSA-t, äh, siis peab, tuleb vaadata ka ju seda, kas kõik need koosseisosad, mis Junckeri plaaniga sisse tulid, olid tõesti ka kajastatud. minu teine küsimus, ma ei hakka siin rääkima äh, sellest täiendavusest, see on vägagi vastuoluline teema. ma tahaksin küsida, et mida tuleks parandada selle meetme puhul, et see oleks paremini kättesaadav ning et sellest, seda rohkem tuntakse Kristjan Eeler juba rääkis sellest, et me oleme rääkinud sellest, et ka loomesektor võiks EFSI-t ka vahendeid kasutada aga kui keegi võtaks neil käest kinni ja näitaks neile, paneks neil nii-öelda nina äh, piima äh, sisse, siis võib-olla see kunagi õnnestuks, muidu mitte, aga kas on mingisuguseid äh, mooduseid, kuidas me saaksime parandada seda valdkonda? nüüd majanduskomisjonist äh, sotsiaaldemokraadi poolt proua Kali. aitäh tahaksin omalt poolt mõned äh, aspektid välja tuua mm, ITRA komisjonis raportööri poolt. on tõesti vaja läbipaistvust selleks, et need prioriteetsed projektid oleksid sellised, mis ei oleks saanud mujalt rahastust. ehk tuleb rõhutada täiendavuse tähtsust ja tuleb toetada rohkem piiriüleseid projekte, senini ei ole see õnnestunud, aga see on väga oluline küsimus, kuna üheks meie eesmärgiks oli vähendada erinevusi, ebavõrdsust riikide vahel ja see on suurepärane võimalus selle eesmärgi saavutamiseks ja veel üks asi me peame hea seisma selle eest, et üks riik ei saaks kasu suuremas mahus kui kümme protsenti kogumahust, kaitsmaks eh, riike selle eest, et eh, rahad kontsentreeruvad vaid ühte riiki. nii et kümme protsenti, näiteks viiskümmend miljardit ühte riiki on suur summa, tuleb vaadata, et, et see summa ei oleks tõesti suurem, me peame tähelepanu pöörama ju ka õiglusele ja et võib-olla tuleks korrigeerida ka seda, kuidas me räägime edust, kui riik on saanud juba vähem kui ühe miljardi saja seitsmekümnest ja, ja see on edu, siis tundub, et ei ole. aitäh! suur tänu! enne kui ma annan sõna asepresident Katainenile, saab kõigepealt sõna veel ähm, proua Bonafé aitäh, juhataja. mulle tundub, et kui me tahame anda objektiivset hinnangut EFSile, siis tuleb vaadata kõigepealt, milline on olnud see investeerimislünk ja, ja milliseid instrumente on vaja selleks, et lüngast üle saada. EFSI on kindlasti väärtuslik vahend, sellel on oma piirid, aga ta on kindlasti väärtuslik, nii nagu eelkõnelejad on öelnud on üheks investeeringute takistuseks olnud see, et tuleb leida kõigepealt ressursse, kust investeerida ja tuleb äh, tähelepanu pöörata ka kapitaliturgude liidule ja pangandusliidule. senini kõlanud kriitika on olnud küllaltki ähmane, küllaltki ebaselge tegelikult ja minul on küsimus äh, härra Kaidanenile, kas on teil arvandmeid selle kohta, kui palju töökohti on juurde eh, loodud eh, investeeritud raha eest? aga nüüd veel viimane kõnesaja vaba mikrofoni voorus, härra Volp. aitäh, mm, täna või, või selle nädala jooksul Ühendkuningriigi peaminister Theresa May käivitab artikli viiskümmend eh, Euroopa strateegiliste investeeringute fond on osa läbirääkimiste küsimusest kindlasti, kuna viis miljardit äh, on eraldatud Ühendkuningriigile EFSist. kas te oskate öelda, kui suur osa sellest viiest miljardist on siiski läinud Ühendkuningriigile, kuueteistkümnest miljardist äh, tagatistest, kui palju sellest on läinud Ühendkuningriigile ja lõpetuseks, kui jõuame selliste projektideni nagu Franz Treyhold Travi-, ja need äh, investeeringud, kas äh, siis Ühendkuningriigi läbirääkijatele esitatakse nimekiri kõikidest nendest äh, projektidest ja investeeringutest, mis lähevad Ühendkuningriigile üle ja kas tulevad välja need plussid ja miinused, ehk kes kellele kui palju võlgu jääb? aitäh, et võtsite sõna fraktsioonilised kuuluvuseta saadikute nimel ja nüüd anname lõppsõnaks tagasi sõnajärje härra Kadanenile. jah, tegelikult ma ei tea neid täpseid näitajaid, et äh, milline on äh, kasutatud kapitali osa ja kui palju see, sellest on kasutatud äh, aga igal juhul võin öelda, et Ühendkuningriik on äh, kindlasti palju rohkem EFSist kasu saanud, kui ta on ise sisse maksnud, kuna Ühendkuningriik on üks suuremaid EFSi kasutajaid olnud, vähemalt minu hinnangute järgi. nii et äh, see summa, mis on saadud, on palju suurem võrreldes selle summaga, mida Ühendkuningriik on sisse maksnud. aga nüüd kõigepealt täiendavusest. kõik on öelnud, et see on ju kogu asja mõte. ning läbivaatamise käigus ja uue ettepaneku tegemisel EFSI kaks pluss nulli jaoks on mõte selles, et kõik need projektid, millele EIB kinnituse annab, et nende kohta antakse ka selgitused, miks need projektid on välja valitud, miks need projektid on saanud EFSist rahastuse, et kõik näeksid täpselt, et asi on kooskõlas meie strateegiatega, meie põhieesmärkidega ja on ka selge, kust siis see täiendavus tuleb. ja seda tasub teada, see on oluline. see on oluline teile ja see on oluline, oluline ka ülejäänud maailmale, et tekiks arusaam sellest, millised projektid saavad toetust EFSist ja siis me saame vaadata, et kas tuleb midagi muuta töökorras mis on väga oluline, läbipaistvus on oluline. ja edasi. mis puudub teadlikkuse puudumist, ma juba ütlesin, et äh, see on üheks kõige suuremaks väljakutseks meie ees, härra Marinescu tõi suurepärase näite selle kohta, mida tuleb äh, koha peal rohkem veel teha kindlasti eh, paljud eh, Euroopa Parlamendi saadikud on korraldanud eh, üritusi oma koduriikides, kuhu on kutsunud piirkondlike kohalike omavalitsuste esindajaid, ettevõtjaid, et tutvustada EFSit. ja komisjoni esindajad liikmesriikides on samuti korraldanud arvukalt üritusi, sealhulgas ka Hispaanias, Itaalias, Slovakkias on käidud piirkondades ja ja tutvustatud EFSit et äh, kohalikele omavalitsustele, ettevõtjatele, et kuidas EFSist kasu saada, kuidas seda kasutada. rääkides majanduslikust mõjust ja töökohtade arvust, kui palju EFSi abil on äh, juurde loodud. meil veel ei ole arvnäitajaid selle kohta käes, aga selline uuring on tulemas. Ehm, et kui meil on juba umbes nelisada tuhat VKE-d, ehm, kes on kasu saanud, et kui palju töökohti on juurde loodud, kas üks ettevõtte kohta, kaks ettevõtte kohta, seda ma ei tea. aga ma kujutan ette, et, et see tulemus võib olla ikkagi positiivne. aga ärgem siis tähistagem enne, kui tulemused on käes. Euroopa Investeerimispank ei käitu nii nagu vanasti, nii nagu alati on käitunud Euroopa Investeerimispank on rahastanud rohkem projekte, on rohkem investeeritud omakapitali, rohkem on investeeritud väiksematesse projektides võrreldes varasemaga ja on tehtud äh, tihedamat koostööd riiklike tugipankadega võrreldes varasemaga. siis äh, geograafilisest jaotusest. üks EFSI kaks punkt null ettepanekutest on see, et me peame rohkem tehnilist abi andma koha peal, ehk põhimõtteliselt Euroopa Investeerimispank ähm, saadab selleks rohkem personaliressursse kohtadele ja on ähm, ka sõlmitud lepinguid selleks, et anda rohkem tehnilist abi, et aidata liikmesriike segarahastamisel, et, et nad oskaksid erinevaid rahastamisvahendeid kombineerida. kardetakse, et, et see on liiga keeruline ja seetõttu ei kasutata selle, seda erinevate rahastamisvahendite kombineerimise võimalust. nüüd platvormidest, see on kindlasti üks prioriteetidest platvorme piirkondades on vaja, kõik ütlesid seda, toon teile platvormidest ühe positiivse näite kolleeg Sefkovitš ja Arias Kaniete eh, töötavad välja energiatõhususe platvorme, kasutades eh, struktuurifondide ja EFSI raha. nii et see on üks huvitav valdkond. põhimõtteliselt eh, osad teist võib-olla on kursis VKE algatusega, kus on võimalik VKE-de toetuseks kasutada struktuurifonde. VKE-de algatuse mõte äh, kantakse üle ka energiatõhususe algatusele, et liikmesriigid saaksid kasutada rohkem struktuurifondide raha koos EFSI rahadega projektide finantseerimiseks. Rumeeniast nüüd, nagu ma ütlesin, olukord võiks olla parem praeguseks, aga kindlasti tulevikus olukord paraneb, ma olen täiesti kindel. mõnikord kerkivad meie teele sellised huvitavad väljakutsed liikmesriikidest. toon teile, kui lubate, paar näidet, üks Kreekast ja üks Rumeeniast. Rumeenias on üks hea projekt, kus kasutatakse toonavett kastmiseks. meie leidsime, et see võiks olla üks suurepärane projekt Rumeenias, kus saaks kasutada EFSI vahendeid, aga see ei õnnestunud ja EFSI ei anna nii-öelda grante ja mõnikord meie õigussüsteemid on väga jäigad ja ei võimalda kiiresti edasi liikuda. ja teine näide tuleb Kreekast, me oleme püüdnud ehm, julgustada Kreeka ametiasutusi loomaks avaliku erasektori partnerluse platvorm äh, selleks, et investeerida turismi, kus asutused äh, saaksid kasutada struktuurifonde ja EFSI rahasid ja äh, tõmmata juurde ka erainvestorite rahastus, selleks suurepärane võimalus selleks, et rahastamisprobleemidest üle saada olukorras, kus pangast ei saa piisavalt toetust nii et isegi, kui me oleme püüdnud väga-väga aidata, ei ole need projektid senini käima läinud. aga ärme lähme siin nüüd liiga detailidesse. nii et mõnikord on poliitiliselt raske häid ideid läbi suruda, aga me kindlasti ei heida meelt ja püüame tulevikus rohkem. ja veel üks asi teave Euroopa Parlamendi saadikutele projektide kohta. me soovime kindlasti teie teadlikkust suurendada heade projektide kohta ja me kutsume teid ka allakirjast eh, kirjutamistseremooniatele, kui teie piirkonnas on eh, mingi projekt ja see allkirjastatakse, siis eh, saate kutse. on väga oluline, et, et nii-öelda investorid ja osalejad näeksid seal tuttavaid nägusid Eh, mis näitab ka seda, et Euroopa Liit on olnud osa projektist ja eh, investeeringutest, nii et see on väga oluline, et te seal kohal oleksite. ja lõpetuseks Euroopa ühendamise rahastu mil-, miljardit eh, rahast grantideks tugipangad ütlesid meile selle kohta seda, et CEF-i rahastamisvahendid on palju keerukamad kui EFSI kasutamine, seetõttu me soovisime suurendada grantide võimalust CEF-i alt ja tuua see EFSI alla, kuna me leidsime, et nii on võimalik palju rohkem hõlbustada investeeringuid taristusse kui varem austatud parlamendisaadikud, austatud juhataja, suur tänu arutelu, arutelu eest ja kui teil tekib tulevikus küsimusi, siis saatke mulle email, pöörduge Euroopa Investeerimispanga poole, nad on teie käsutuses, ärge kõhelge. eriti, me oleme siin selleks, et teid aidata ja kui teil on häid mõtteid või, või, või, või või kui te tahate rohkem EFSi kohta teada saada, siis pöörduge komisjoni poole, me aitame teid suur tänu, volinik, palju tänu kutse eest, palju tänu info eest. nüüd, kui raportöörid soovivad, siis on ka teil võimalik paari minuti jooksul eh, arutelu kokku võtta. suur tänu, härra juhataja teen väga lühidalt, tahaksin veel kord tänada asepresidenti selle eest, et ta on täna siin meiega mulle avaldab mulje, et äh, järgmine asi, tegemist on fondiga, mis on tugevdanud ähm, avalikku rahastust, tagatist tegelikult garantiid ei kasutatudki ning äh, see on mõjunud hästi majanduskasvule, tööhõivele, vastasel juhul ei oleks mitmeid projekte üldse läbi viidud. ja kuidas saab keegi olla sellise fondi vastu, mis loob töökohti, mis äh, tugevdab majanduskasvu jah, muidugi võib seda veelgi paremaks muuta, kuid äh, siiski on sellest fondist olnud palju kasu ja mulle avaldab see sügavat muljet, et need inimesed, kes on kritiseerinud seda projekti, et nad tegelikult äh, kritiseerivad midagi, mis loob töökohti ja aitab väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, nii et ma ei saa üldse aru, kuidas on võimalik äh, selle vastu olla nüüd äh, minu jaoks on siin veel oluline küsimus, garantii rahastamine. nõukogu on jõudnud äh, üksmeelele siin komisjoniga, et et äh, CEF-i fondist rohkem rahalisi vahendeid välja ei võeta, aga see, seda tehakse siiski jätkuvalt Euroopa ühendamise rahastust võetakse välja rahalisi vahendeid. ja kui sealt nüüd jällegi viissada miljonit välja võetakse, siis eh, siis see tähendab, et see rahastu jällegi väheneb selle summa võrra ja ma arvan, et nõukogu peaks siin siiski oma lubadustest kinni pidama, olema sõnapidaja ja me ei tohiks äh, niimoodi kasutada neid vahendeid, see on ikkagi viissada miljonit eurot, mis äh, tuleb finantsinstrumentidest nagu äh, Euroopa ühendamise rahastu, neid ei tohiks puutuda. me ei tohiks seda rahastut veelgi vähendada. aitäh ja nüüd teine kaasraportöör, palun, härra Pulman. suur tänu, härra juhataja Äh, suur tänu kõigile kolleegidele sõnavõttude eest. härra Kadanen, rahakomisjoni asepresident, äh, ma tahaksin teile suunata ühe palve. me mõlemad soovime näha edu, nii Euroopa Parlament kui Euroopa Komisjon, ma loodan, et ka nõukogu soovib seda. nõukogu ei ole nüüd äh, pehmelt öeldes olnud eriti innukas. ja kui EFSI loodi, siis otsustasid liikmesriigid, et nemad sellest osa ei võta. jah, investeerimispangad küll, aga oma rahastust nad sellesse panna ei soovinud. me ei tohi seda aktsepteerida ja oleks hea, kui komisjon aitaks seda samuti nõukogule selgitada Euroopa Parlament ei kavatse aktsepteerida seda, et Euroopa liikmesriigid üha rohkem sekkuvad Euroopa Investeerimispanga investeerimispoliitikusse, see tegelikult kuulub neile ja samal ajal äh, on nad langetanud otsuse EFSI teise versiooni kohta ja mille parlament peab nüüd heaks kiitma, ilma et me oleksime läbi viinud hindamist, kuidas muuta see äh, väljapaistvalt heaks instrumendiks, see on see, mida me soovime teha. ja nüüd me peame juba suveks sellega valmis jõudma, mitmed komisjonid on selle pärast väga mures, nad leiavad, et meil ei ole piisavalt aega, sellegipoolest me püüame tegutseda võimalikult kiiresti, aga sellest ei piisa. kui nõukogu ei ole valmis äh, pidama arutelu selle üle, kuidas parandada EFSi kvaliteeti. kui nad selleks valmis ei ole, siis selle ajakava raames me sellega valmis ei jõua. aitäh! aitäh, härra Pullmann ja meie arutelu on peaaegu lõpule jõudnud. ajakava on siis järgmine kolme päeva pärast, kuueteistkümnendal märtsil on siis ähm, raporti kava kõigis äh, keeltes olemas kahekümnendal märtsil, tutvustatakse kahekümne esimesel märtsil kell kuusteist null null on äh, tähtaeg muudatusettepanekute jaoks, kolmandal aprillil äh, siis arutatakse muudatusettepanekuid Strasbourgis äh, ja samuti rakendusraportid ja kaheteistkümnendal aprillil siis toimub hääletus, see oli siis ajakava. Ähm, tänan veel kord kõiki, eelkõige härra Kadaneni, et ta veetis tänase õhtu meiega, soovin teile kõigile meeldivat õhtut ja kohtume taas järgmisel majanduskomisjoni koosolekul.